ja hääletamine raporti osas toimub homme. järgmine punkt päevakorras on üheminutilised kõned. alustame proua Boksoriga. daamid ja härrad, rahu ja põhiõiguste kaitse on ülesanded, mis on Euroopa Liidul, paljud riigid tahavad meie kogukonnaga liituda, aga loomulikult selle kogukonnaga liitumisega käivad kaasas ka kohustused. Ukraina on otsustanud äh, seda teed minna, Ukraina elanikkonnas on, on, äh, hulgas on rohkem kui saja viiekümne tuhande inimeseline Ungari vähemus, aga kohalik Unga-, Ungari vähemus äh, kannatab äh, vägivalla käes, näiteks see rünnak, mis leidis aset selle aasta märtsis, kus oli tõrviku marss ungarlaste vastu. see on Ukraina põhiseaduse vastane, see läheb vastuollu ka selle riigi rahvusvaheliste kohustustega. mina esitasin kirjaliku küsimuse proua Mogherinile ja tema oma vastuses ütles mulle, et assotsiatsioonileppe Euroopa Liidu ja äh, Ungari vahel on selleks, et äh, oleks äh, garanteeritud ka vähemuste õigused ja nad tulevad tagasi selle teema juurde järgmine kord, kui nad kohtuvad oma Ungari partneritega. drepturile la libera circulație și muncă în Uniunea Europeană sunt drepturi inalienabile. Din păcate, mulți vaba liikumise ja tööõigus Euroopa Liidus on põhiõigused. kahjuks paljud ausad töötajad, kes tulevad Ida-Euroopast, peavad olema silmitsi diskrimineerimisega, oleme viimase paari aasta jooksul näinud mitut juhtumit, kus Rumeenia töötajaid koheldi kui teisejärgulisi kodanikke. Nad äh, kannatasid äh, sellise kohtlemise käes, mis ei tohiks küll kahekümne esimesel sajandil enam eksisteerida ma arvan, et see on meie kohus, Euroopa Parlamendi kohus äh, tagada, et äh, kõik sätted, mis on seotud äh, tööga, neist peetaks kinni. peaksime paluma peatada igasugune diskrimineerimine ja selleks me peame tõstma teadlikkust inimeste hulgas nende, nende õiguste kohta, meil peaks olema ka Euroopa üksus, mis tegeleks ärakasutamise ennetamisega liikmesriikidest, ei tohi unustada seda, et Rumeenia töötajad ei lähe Lääne-Euroopasse mitte sellepärast, et neil on vaja raha, vaid sellepärast, et teatud valdkondades on sellel Euroopa osal neid vaja. tõsi, et nende töö toob Euroopa Liidule lisaväärtust daamid ja härrad, selle asja nimi on üheminutiline kõne, nii et palun, kolleegid, pidage sellest ka kinni. proua Zaborska, palun. aitäh, äh, proua juhataja, härra volinik. paari päeva pärast äh, saab Slovakkia esimest korda Euroopa Liidu ülemkogu juhiks ja üks väljakutsetest on ka ränne Äh, hilju, viimasel ajal on Slovakki poliitikud teinud seisukohavõtte põgenike kohta, mis, kust, millest tulenesid arusaamatused, tõustusid kulmud igal pool Euroopas, ma tean, et meil on vaja keerukat lahendust rändekriisile ja osa sellest peab olema ka meie välispiiride kaitse parandamine või parem võitlus terrorismiga, aga sinna hulka peaks kuuluma ka Äh, statuut, äh, mis käib tavapäraste asüülitaotlejate kohta. kahjuks Slovakkia valitsuse poolt äh, vastu võetud ametlik suunis väldib seda teemat, aga ma tõesti loodan, et Slovakkia vabariik on valmis otsima konsensust, mis leevendaks kodanike muresid ja kinnitaks, et Euroopas on igal inimelul väärtus, aitäh! aitäh, järgmisena härra Tabasescu doamnă președintă dragi colegi salut. aitäh proua president kallid kolleegid räägin üro algatusest selleks et hivi viirus oleks null protsenti ja et inimesed hiv ei sureks ja sellest räägitakse ka sellel nädalal, aga samal ajal HIV-i haigestunud tuberkuloosi surevad just põhiliselt. seitse kümnest HIV-i haigestunust, kes saavad tuberkuloosi, surenevad ka sellesse. meil on tegelikult ka üha vähem doonoreid äh, just äh, nende probleemide pärast ja inimesed ei saa õigeid ravimeid. Äh, Ida-Euroopas ja Aasias kiiremini Äh, levib nii HIV-viirus kui ka ravimitele mittealluv tuberkuloos. ma arvan, et äh, Euroopa Liit peaks välja töötama raamistiku aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kus keskendutakse just HIV-ile ja tuberkuloosile ja samal ajal Euroopa Liit ja ka liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et meil oleks ka rahastus selleks, et haiged saaksid neid ravimeid, mida neil on vaja. aitäh ja järgmine kõneleja. härra Tsurkanu, palun järgmisena aitäh, tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et teatud liikmesriikides lastekaitseasutused äh, väärkasutavad oma õiguseid. meil oli näiteks siin üks juhtum äh, Rumeenia perekonnaga, kus äh, perekond lahutati, nüüd õnneks küll pärast pikki proteste on võimalik see perekond uuesti ühendada, aga äh, meil on järgmine perekond Ühendkuningriigis, kus on samad probleemid ja ma tahan kutsuda üles Briti ametivõime, et nad peavad pri-, Rumeenia kodanike huvisid, huvidest kinni pidama ja need pered ühendama. me tõesti peame hoolitsema selle eest, et eh, kõik eh, kõikide huvid oleks kasvatatud, meil on siin erinevad lastekaitsekonventsioonid, kus öeldakse välja ka seda, et pered peavad olema ühendatud vastavalt ka artiklile üheksa laste õiguste konventsioonis. aitäh! järgmisena proua Gerten Darling, palun aitäh, president. meil tuleb teha kõige suurem otsus põlvkondade jooksul Ühendkuningriigis. üheks, tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest ametiühingud on olnud solidaarsed Euroopaga selleks, et kõikidel oleks ühesugused õigused. toetati naistöötajaid, kes nõudsid võrdse töö eest võrdset palka ja Euroopa Kohus oli see, mis tagas meile ka kaheksakümne teisel aastal selle õiguse. meil on siin terve, väga palju Briti elusid kaitsnud just tänu sotsiaalkaitseklauslitele, meil on õigus emapuhkusele, võrdne kohtlemine osalise tööajaga, õigus tasustatud puhkusele. see kõik on paika pandud Euroopa Liidu seadustega, vältimaks dumpingut. ja nüüd äh, lahkujate kampaania soovib paindlikku Ühendkuningriiki. Äh, on siin äh, administratsiooni rünnatud. palun hääletage kahekümne kolmandal juunil Euroopa Liitu jäämise poolt. aitäh. järgmisena härra Selimovitš, palun. aitäh, president. kaks riiki, kus on modernne ähm, orjapidamine täiesti levinud, Usbekistan, Tadžikistan, jah Usbekistani ametivõimud jätkavad peavad hoolitsema sellest, et lapsi kasutataks puuviljapõldudel. varem oli see aga täiesti tavaline. Euroopa Parlament on alati hukka mõistnud Usbekistanis ja Tadžikistanis äh, töötajate õiguste jalge alla trampimise, aga samal ajal äh, sunnitöö mõlemas riigis on täiesti äh, Äh, levinud ja komisjon peaks nende küsimustega väga rangekäeliselt tegelema, inimõiguste rikkumistega samamoodi ning võitlema sunnitöö vastu Kesk-Aasias. aitäh, härra Dombovski saab järgmisena sõna. aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid, möödunud nädalal hääletas Bundestag äh, selle poolt, et et mõisteti hukka Armeenia genotsiid, inimsusevastane kuritegu tuhande üheksasaja viiekümnendast aastast. ajalooline õiglus tuleb jalule seada aga see tõi kaasa Türgi peaministri poolse väga kummalise reaktsiooni, reaktsioon, millel ei olnud mitte midagi tegemist Euroopa väärtustega, Euroopa poliitikaga, mida mm, hetkel edendatakse Türgis selleks, et Türgi ametivõimud kuriteod kinni mätsida. ja mida Türgi peaminister on õigustanud. ma mulle tundub, et Euroopa riigipead annavad liiga palju järgi sellisele e, ebademokraatlikule ja totalitaarsele režiimile, nagu Türgis on. proua Anderson, Euroopa Liit vajab radikaalseid reforme e, selles ka Sinn Feini poliitika kriitilisest kaasatusest Briti inimeste parimate huvides ei ole Euroopa poliitikad ja tavad alati, aga seda ei ole ka see, et, et Põhja-Iirimaa Euroopa Liidust välja jääb. Põhja-Iirimaa saab Euroopa Liidust kasu, meie ettevõtjatel on juurdepääs näiteks ühtsele turule, kus on üle viiesaja miljoni potentsiaalse ja on tagatud võrdne tasu naistele-meestele, puhkeaja kaitsmine, emaduspuhkus. kui tuleb Brexit, eh, siis Põhja-Iirimaa eh, jääb eh, brittidele ja eraldatus on igaveseks ajaks tagatud. Sinn Fein seisab selle poolt, mis on Iiri rahva parimates huvides ja seetõttu Sinn Fein toetab Euroopa Liidu jäämist. aitäh, proua Kluuni, palun. aitäh, president Ehm, ehm, ühismajandus on tulnud, et jääda, need võimalused tuleb ära kasutada ja seista selle, et meil oleks ühtne lähenemisviis äh, regulatsiooni kaudu liikmesriikides ühtse turu äh, vaimus ja Euroopa äh, tarbijate huvides. Euroopa tarbijad uuringute järgi kasutavad seda majandust väga laialdaselt seda kasutatakse Uberit, Airbnb eh, Prantsusmaal laialdaselt ja ka Iirimaal on see osakaal väga suur. nii et see eh, ühismajandus eh, hinnangute kohaselt ulatub kümne miljoni euroni kui ja, ja järgmistel aastakümnetel kahesaja viiekümne miljonini, see annab tarbijatele valikuvõimaluse, paindlikkuse ning ka tagab konkurentsi ja samas need ettevõtjad, kes selle ettevõtlusega tegelevad, loovad kohalikule majandusele töökohti juurde, seetõttu tervitan hiljutist komisjoni avaldust, mis püüab eh, nii-öelda üle saada eh, tükk-tükilisest lähenemisviisis, viisist erinevates liikmesriikides. tuleb leida üks ettevõtlusvorm, kus eh, tarbijate õigused on tagatud ja meil peaks olema siin ühtsed Euroopa Liidu eeskirjad aitäh, härra Brennan. Um, aitäh, mm, e, e, e, Kirde Inglismaal on väga palju võita, kui me jääme ja kaotada, kui me lahkume. Euroopa Liit on hea, tagades töökohad, andes juurdepääsu Euroopa Liidu turule ka kõige, meie kui kõige vaesem Ühendkuningriigi piirkond on saanud suuri investeeringuid Euroopa Liidust, Euroopa Liidus kaitstakse tootjaid, tootjate õigusi, Euroopa Liit tagab julgeoleku, rahu, Rooma impeeriumi saadik ei ole nii pikka rahuperioodi Euroopas olnud, Euroopa Liit kaitseb meie elusloodust, veepuhtust, Eh, tegeleb kliimamuutusega. kui me lahkume Euroopa Liidust, siis võib juhtuda, et ainus koht, kus, eh, kus veel lambaid eh, karjamaal kohtab, on muuseumis. nii et parem on jääda Euroopa Liitu, kui lahkuda. aitäh, proua Haakin, palun. aitäh, proua juhataja ma tahaksin täna kuulda, et, et kas ei ole hale, kui eh, öeldakse, et Euroopa Liit on süüdi, Euroopa Liit sundis meid midagi tegema. Eh, meil on ju eh, kehtivad tavad, kuidas veetasusid arvestatakse ja neid saab ka rakendada. volinik Potošnik aastal kaks tuhat kümme selgitas, et tava on see, mis kehtis direktiivi vastuvõtmise ajal, mis on aastal kaks tuhat kolm, mitte aastal kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist või kaks tuhat kuusteist, ei, selleks aastaks on kaks tuhat kolm. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Kohus kui komisjon andis Saksamaa kohtusse, et ta ei kehtestanud teatud veetasusid, otsustas komisjoni vastu kuna liikmesriikidel on õigus äh, otsustada, milliseid meetmeid kasutatakse äh, kulude äh, katmiseks veekasutuse eest. direktiiv iseenesest ei sea mingeid üldisi hinnakujundusnõudeid ja see, mis sobib Saksamaale, sobib ka Iirimaale ja Iirimaa poliitikad püüavad äh, Eh, süüdistada Brüsselit eh, selleks, et lihtsalt eh, oma rida ajada. aitäh, proua Serbo, palun. aitäh, mm, hiljutine uuring näitab, et üks kolmest lapsest Euroopa Liidus vanuses kuus kuni üheksa on kas ülekaaluline või rasvunud Eh, kulud, eh, mis kaasnevad eh, ülekaalulisusega, kaasnevate terviseprobleemide lahendamiseks on ülisuured, ah, samas ei tehta midagi selleks, et, et sellest, selle probleemiga võidelda. kõik on jäänud ainult paberile, aga konkreetseid tulemusi ei ole, meil on vaja konkreetseid tulemusi, inimestel peab olema äh, Eh, kasutada kõik selleks, et eh, seda ohtu vältida, peab olema kättesaadava hinnaga hea toit saadaval ja tuleb keelustada eh, teatud toideainete reklaamimine, mis tekitab laste ülekaalulisust. tuleb õpetada head toitumist, õiget toitumist ning vanematele ning lasteaedadele tuleb anda vajalikku teavet laste menüüde kokkupanekul. ma loodan, et minu kolleegid seda projekti toetavad. aitäh, härra Mamikins, palun. aitäh. Ehm, maapiirkonnad on meie toiduallikaks, ehm, mitmekesisuse allikaks, maapiirkondades ehm, on aastate jooksul siiski pärast tööstusrevolutsiooni inimesed hakanud lahkuma linnadesse, see on toonud kaasa maapiirkondade tühjenemise. tänapäeval enamikes liikmesriikides on maapiirkondadesse elama jäänud alla poole elanikkonnast, see küll suurendab võib-olla töökohtade loomist või vähendab transpordikulusid aga maapiirkonnad eh, eh, tegelikult jäävad oma tulevikust ilma, see kahjustab ka tootlikkust põllumajanduses. et see seab ohtu maakultuuri säilumise, Ida- ja Kesk-Euroopa riigid on kõige rohkem kannatanud just eh, selli-, selliste arengute tõttu. Next speaker, Madam Reis järgmiseks proua Riis, palun, keda ei ole siin, härra Marjas siis. Σήμερα ανήμερα της επαιτίου της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Normandias aastal tuhat üheksasada nelikümmend neli tegid liitlasväed otsuse ja see mängis tohutut rolli natside alistamisel. E, täna e, võttis sõna üks inimene, kes esindas Albaania kodanikke, kelle kriik, Kreeka äh, kuulutas sõjakurjategijateks, äh, nad töötasid äh, Saksa-Itaalia okupatsiooni ajal SS-i ja Wehrmachtiga, mõrvates tuhandeid Kreeka tsiviilisikuid. nüüd on saabunud aeg et kreeklased nõuaksid reparatsioone ka Albaanialt nende inimeste käitumise eest, kes töötasid koos natsidega ja Tiram et selle kõigega ei nõustunud. aastal tuhat üheksasada nelikümmend viis ei olnud Kreeka nõus sellega, et Albaania oli kohal Pariisi tippkohtumisel, sest et nad jätkuvalt äh, ei ole Kreekale maksnud reparatsioone äh,. võlgu on ka sakslased kolm aastat oli minu riigis okupatsioonivõim ka nende poolt. härra Terik Abras, aitäh. eile, viiendal juunil toimus äh, Barcelonas tohutu demonstratsioon euro vastu. see on jätkuv demonstratsioon, mis algas juba neli kuud tagasi Hispaania valitsus on esitanud äh, ideoloogilise kava, mida peeti äh, vastuolus olevaks äh, veeraamdirektiiviga. Nad ei taha teha otsust sotsiaalpoliitikate kohta, küll aga julgevad nad jällegi selle kavaga seada ohtu delta ebapiisavast hulgast veest, tahaksin lisada oma hääle nendele tuhandetele, kes äh, protesteerivad ja nõuavad, et äh, komisjon paluks Hispaania valitsusel sellest kavast loobuda. loodan, et äh, meiega liitub veel inimesi, tegemist on seal tohutu jõega selles ka piirkonnas ja see on meie keskkonna jaoks äärmiselt oluline. proua Wood. president um,. Sadly... aitäh, proua juhataja. Äh, Hiina terase dumping igal pool Euroopas jätkub. David Cameron tegutseb siin kambajuhina äh, väikese äh, grupi liikmesriikide puhul, kes jätkuvalt blokeerivad komisjoni ettepanekut ausamateks tariifideks, mis päästaksid meie terasetööstuse. aga mul on siiski ka häid uudiseid Workingtoni ja Scarborough tehased eh, osteti just ära Greybulli investeeringute poolt ühe naela eest. Eh, kakssada kakskümmend viis inimest Workingtoni linnas eh, Cambrias endiselt saavad tööd ja lõppkokkuvõttes on tarneahelas igal pool Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal tagatud üle nelja tuhande töökoha. Leiboristlikud parlamendisaadikud jätkuvalt paljastavad tooride valitsuse küünilisust Äh, mis puudutab meie uhket terasetööstust, nad töötavad äh, koos äh, leiboristide saadikutega nagu Sue Heimaniga ja kohaliku volikogu esimehe Alas Smithi ja kaub- ja ametiühingutega. me kõik teame, et Euroopa Liit töötab kõige paremini siis, kui mitmepoolne koostöö, solidaarsus on juhtival kohal, et teevad koostööd poliitikud, ärijuhid ja töötajad. aitäh, härra Boltšak, palun já bych chtěl mluvit o tom, jak... aitäh mulle sõna andmast, proua president. mina tahaksin rääkida siis sellest, kuidas autoriõigused meil ühisturul ei toimi. meil siin Euroopas on ette nähtud see, et kollektiivselt kaitstakse autoriõigusi ja et õiguste äh, omanikud peavad andma oma nõusoleku, kui nende tooteid soovitakse kaitsta, kasutada ja tarbijatel peab olema võimalik siis erinevaid teoseid kasutada probleemiks on aga see, et autoriõiguste ühendused esindavad ainult teatud valdkonna autoreid ja meil ei ole mitte mingeid Euroopa, kogu Euroopas äh, kehtivaid litsentse ja probleemiks on see, et Euroopa Liit peaks seda kõike kuidagi reguleerima. meil peaks olema ka üle-euroopalised litsentsid. proua Mattias, palun aitäh, proua president, jah, Portugalis on siin kogu aeg süstemaatiline petmine käinud. Öeldi, et äh, Portugali karistatakse, nüüd öeldakse, et äh, Prantsusmaad ei karistata sellepärast, et Prantsusmaa on Prantsusmaa. härra Teiselblum on aga öelnud, et äh, kõiki koheldakse võrdleks ja see nüüd peaks olema nüüd mingi panus stabiilsuse. mõned riigid üritavad anda endast kõik sellest, et oma majandust stabiliseerida. Euroopa poliitikud annavad endast äh, kõik selleks, et kodanikud saaksid närvivapustuse ja investorid jääksid närviliseks see demokraatlik legitiimsuse kriis kestab just sellepärast, kogu see majandus ja, majanduslik ja sotsiaalne katastroof, mis on siin loodud, nagu selleks ei piisaks, nagu kärpepoliitikast ei piisaks just sellepärast me ju neid oma eesmärkega ei täida, ütleb veel komisjoni president, et äh, tegemist on võrdsete liiduga ja selle tagajärgi tunneme nüüd väga hästi. tegemist on siin nagu majandusliku sabotaažimeeskonnaga, mis lihtsalt liigub ühest riigist teise. on ainult mingid äh, kirjutamata seadusest, nii et sellepärast tuleb öelda äh, teile, et tehke Euroopale teene ja karistage nüüd hoopis iseennast, härra komisjoni president. aitäh, järgmisena härra Kaan, palun. Uh, proua juhataja Ühendkuningriigi hääletuseni on aega jäänud ainult seitseteist päeva. tegemist on tohutu, ootab mitte ainult Suurbritannia tulevikku, vaid kõiki muid liikmesriike, keda see parlament esindab. Ühendkuningriigi lahkumise riskid on tohutud, kohene majanduslik šokk, võimalik majanduse taandumine, kolm koma viis miljonit tööd on ohus, töötajate õigused võivad kaduda ja julgeoleku ja kaitsekoostöö nõrgeneb ja just selle riski tõttu on, ei ole lahkumiskampaaniale olnud mingisuguseid vastuseid. Äh, kui nad nüüd on kaotanud majanduse ja julgeoleku küsimuse ja seetõttu on hakanud nad hirmu õhutama immigratsiooni küsimusel, peamiselt äh, on nad äh, arutanud selliseid väiteid, et kõik sisserändajad, kes saabuvad Ühendkuningriiki, on kas kriminaalid või tahavad saada abirahasid. immigrandina ise tean ma, et need väited on valed ja et immigrantidest on tohutult positiivset kasu Ühendkuningriigis ja ma arvan, et enamik äh, korralikud hääletajaid Suurbritannias äh, ka teavad seda, näevad ei-kampaania valedest läbi ja hääletavad selle poolt, et jääda ju kahekümne kolmandal juunil. Uh, proua Toom, palun kallid äh, kolleegid, äh, Lätis ja Eestis on väga palju kodakondsuseta inimesi, need on endise Nõukogude Liidu kodanikud ja nende lapsed. Äh, kod-, kodakondsuseta riigid on kaksteist protsenti Läti elanikkonnast, kuus protsenti Eesti elanikkonnast, Nõukogude Liit ei, lõppes, lõpetas eksisteerimise kakskümmend viis aastat tagasi, see massilise kodakondsusetuse probleem Eestis ja Lätis ei ole siiamaani lahendust leidnud Neil ei ole hääletusõigust riiklikul ega Euroopa valimistel, ka Lätis ka mitte kohalikel valimistel. Eesti ja Läti kodanikud on kogunud rohkem kui seitseteist tuhat allkirja selleks, et anda sisse petitsioon, kus palutakse Euroopa Parlamendil korrigeerida see kodanikotsusete inimeste alaesindatus Euroopa Parlamendis. Neil on väga häid põhjuseid, et muudatusi taodelda Eesti ja Läti puhul, eriti aga Läti puhul, eh, kohad, mis Euroopa Parlamendis antakse nendele inim-, eh, inimestele, on eh, ebaproportsionaalselt kõrge ja seda hääletused õiguseta inimeste kulul. toetan seda, et nendele inimestele antakse hääletusõigus Lätis ja Eestis. No ühe minuti kõnede ajal sinise kaardi menetlust kahjuks ei ole. nüüd härra Ferreira, palun aitäh, proua president, härra Juncker, härra Draghi ja kõik nendesugused. kuulake nüüd täpselt, mida ma teile ütlen. Portugali rahvavõitluse tulemusel hääletati maha valitsus, mis teie reegleid ellu viis. Portugali töörahva ähm, tee suunas meid uuele kursile, meil õnnestus äh, palkade kärpimine lõpetada, meil õnnestus äh, miinimumpalkade reeglid ära muuta, äh, ka tariiflepingud, kollektiivsed palgaläbi, lepingud ära muuta ja ka koolikorraldust muuta. kolmekümne kuue tunnine töönädal viidi sisse ametnikele, need olid tähtsad lahendused. härra Juncker, jah, part-, äh, Prantsusmaa on Prantsusmaa, aga Portugal on ka Portugal. Portugal on üle kaheksasaja aastase ajalooga riik, sõltumatu rahvas tahab seal elada ja me võtame oma saatuse iseenda kätte. aitäh, järgmisena härra Lebratoo, palun. Merci, madame la president aitäh, proua president. härra Juncker kolmekümne esimesel mail võttis sõna Prantsuse Rahvusassamblee ees talle öeldi, et tema on nagu timukas on täiesti selge, et tõukefondid on meile liiga palju läinud maksma ja nüüd öeldakse, et komisjon on nagu relv, nii et komisjon äh, oligarhe esindab äh, Luxi lekked, Panama dokumendid, Tafta leping, aga Prantsuse linnapead ei ole lollid ja üha rohkem on hakanud populistidega koostööd tegema, sest nad on patrioodid. aitäh, järgmisena härra Papadakis. Sirisa ja Anneli valitsus äh, kärp-, appi sotsiaalteenuseid ja pensioneid ja nüüd on hakanud ka maju müüma. samal ajal üritatakse värsket raha leida suurettevõtetele. täna valmistatakse ette uut seadust, kus on tegemist täiesti uskumatute töötingimustega, nagu need on näiteks Prantsusmaal ja Belgias. Need on need nii-öelda Äh, head tavad ja kogemused, kus tuhanded inimesed lihtsalt kaotavad oma töökoha ja just niimoodi neid äh, kollektiivseid palgalepinguid õõnestatakse, kolmeteistkümnes ja neljateistkümnes kuupalk kasutat-, kaotatakse ära, streigiõigust piiratakse, seda kõike tehakse selleks, et kapital saaks veelgi rohkem teenida. see ongi tegelikult äh, hoob just sellistele investeeringutele, nagu Prantsusmaa ja Kreeka nüüd kokku leppisid, ehk siis mõlema riigi rahva najal. meil on vaja nüüd organiseeritud klassivõitlus läbi viia ja see, mida oleme kaotanud, uuesti sisse viia selleks, et kapitali võimu piirata. aitäh, sellega üheminutiliste kõnede voor on läbi. me jätkame oma tööd homme hommikul kell üheksa päevakord on avaldatud, see on Euroopa Parlamendi veebileheküljel kõigile kättesaadav ja peatan täiskogu osaistungi. suur tänu teile!